jõuame hääletuse selgituste juurde. palun saadikutel lahkuda saalist ja andke võimalus neid hääletusi ka selgitada. nüüd järgnevad hääletuse selgitused nendes eh, päevakorrapunktides, mida me just praegu hääletasime. Leave the room silently. palun lahkuge saalist vaikselt, et need, kes sõna soovivad, saaksid seda ka teha hääletuse selgitused just nendes päevakorrapunktis, mida just hääletasime, pean teid aga eelnevalt informeerima, et väga palju oli taotlusi hääletuse selgituse andmiseks, kuid arvestage, me saame istungit jätata ainult neljateist neljakümne viieni, selleks et teenistused saaksid teha kõik vajalikud ettevalmistused, et jätkata istungit kell viisteist null null ülejäänud hääletuste selgitused on võimalik esitada homme e, pärast hääletust või mida siis jäävad veel kord esitamata, siis saab nad esitada kirjalikult. palun lahkuge siit saalist ja palun arutage oma asju väljaspool seda ruumi see on ju ilmselgelt vajalik, et olla solidaarsed kolleegidega, kes tahavad selgitusi anda. esimene on kolleeg Jaar. see puudutab Guinea-Bissauga kalandusalast partnerluslepingut. härra Jaar, suur aitäh! suur aitäh! ma räägin kalandusest ja see kõlab tegelikult väga hästi, et me sõlmime partnerluslepingu ja osutame samal ajal ka arenguabi ja ma hääletasin selle raporti poolt, kuid ma tahaksin paluda vastavat komisjoni, et nad tegeleksid ka järelkontrolliga ja et järelkontrolli käigus ei laseks nagu ohje lõdvale meie jaoks on oluline, et me tõepoolest jälgiksime seda, kas raha, mida me arenguprojektidesse paigutame, leiaks tõesti otstarbekat kasutamist ega ei kaoks mitte öö, äh, haldusorganite öö, äh, eelarvesse. seetõttu on väga oluline, et öö, äh, vastav komisjon tõepoolest seda järelkontrolli teotaks, aitäh, suur aitäh, härra Jaar! ja nüüd äh, kolleeg äh, Jonathan Arnold, kes räägib kabandusalasest partnerluslepingust Madagaskariga, palun üks minut. Uh, proua esimees, äh, minu arvates selgitab kalandusalaseid partnerluslepinguid väga hästi see, et me maksame väga vaestele riikidele selle eest, et nad annavad meile võimaluse kalastada ja tarbida nende mm, maavarasid. Madagaskaril on väga unikaalne ökosüsteem, fauna, floora, mis on väga mitmekesine, väga erineva geoloogilise päritoluga ning see nõuab väga erilist kohtlemist ja kaitset. ma kardan, et käesolev kokkulepe ei ole midagi sellist, mida Madagaskari inimestel vaja oleks. ja nüüd me äh, jõuame järgmise raportini ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia-Kreeka toetamiseks, kolleeg Šoidrova. aitäh, proua aseesimees, ehm, selgitan, miks ma ei hääletanud proua Kelleri raporti poolt mitte sellepärast, et ma oleks solidaarsuse vastu, hoopis vastupidi, solidaarsust on väga-väga vaja, see on ääretult vajalik eh, ning tuleb näidata üles solidaarsust, aga ma sooviks näha seda, et abi antakse kristlikele peredele, kes tulevad näiteks Tšehhi Vabariiki, kes on põgenenud tagakiusamise eest, islamiriigi poolse terrori eest, aga ma ei hääletanud selle raporti poolt, kuna see läheb kaugemale sellest, milles liikmesriigid on äh, kokku leppinud selles osas, mis puudutab neljakümne tuhande pagulase laialijagamist, nii nagu nõukogu käesoleval aastal kokku leppis. väga oluline on see, et liikmesriigid, kes vastutavad varjupaiga poliitika ellurakendamise eest liikmesriikides, et nende kokkulepetest peetaks kinni, Euroopa Parlamendi roll ei ole mitte ähm, otsuseid enda kätte võtta. Referenza für eine Minute Grazie, president, ho supportato il raporto. aitäh, proua esimees, mina hääletasin eh, Kelleri raporti poolt ja tegin seda suurima heameelega, kuna see paneb paika olulised põhimõttelised põhimõtted, nelikümmend tuhat eh, pagulast, see ei ole piisav, see on alles algus. ning eh, kvoodisüsteem peab muutuma alaliseks Mm, minule ei avaldanud muljet see, mida ütles täna hommikul president Juncker, ta minu arvates eksis, et teha vahet pagulaste ja majanduspõgenike vahel, see vahetegemine näitab, kuidas poliitika on suunatud sellele, et kontrollida rändevoogusid, selle asemel, et tegeleda korraliku varjupaigapoliitika ülesehitamisega, ma loodan, et Euroopa Liidu varjupaigapoliitika muutub siinkohal ja me muudame Euroopa vastuvõtlikumaks. minute. aitäh, proua Forenza, nüüd kolleeg Pospišil. aitäh. mina ei ole kvootide poolt, mis raportis on välja toodud, olen veendunud, et praktikas kvoodisüsteem lihtsalt ei toimi ma usun, et me peame vastu võtma varjupaiga taotlejaid ja anda neile võimalus taotleda varjupaika seal, kus nad ise seda soovivad ning vastav liikmesriik, kelle poole pööratakse, siis äh, langetab otsuse, kas need varjupaiga taotlejad vastavad rahvusvahelistele nõuetele. leian, et kvoodid on vale meede, need ei toimi praktikas, pagulased lähevad nii ehk naa, sinna, kus nad soovivad, lähevad sinna, kuhu nende pereliikmed on juba jõudnud ning selline äh, Äh, administratiivne varjupaiga taotlu-, taotlejate ümberjagamine toob lõppkokkuvõttes kaasa äh, sellise meelsuse, rahvameelsuse Euroopas, mis pöördub varjupaigasüsteemi vastu äh, koos Tšehhi Vabariigiga olen loomulikult solidaarsuse poolt, aga ümberjagamise vastu haldusmeetmete kaudu. aitäh, Neena Kill, palun. But aitäh nii siin parlamendis kui Ühendkuningriigis, kus me eh, tähistame eh, eh, kuninganna troonilolekut, kõige pikemat troonilolekut, tahan näidata üles solidaarsust pagulaste vastu, kes on pidanud põgenema oma kodudest sõja eest nii nagu see oli Teise maailmasõja ajas, aga olukord on tänasel päeval teistsugune nende puhul, kes põgenevad Süüriast, Liibüast, Iraagist tänasel päeval, samas nad seisavad silmitsi sama õudusega, nad peavad oma kodu maha jätma ja põgenema Itaalias on äh, üle kolme tuhande vanemateta lapse laagrites. mida on tehtud selleks, et äh, neid positiivselt toetada ja aidata? mina hääletasin Kelleri raporti poolt, sest on selge, et me peame tegelema äh, pagulaste kriisiga Euroopas tervikuna nüüd, praegu ja kohe. aitäh, proua Kill ja nüüd minutiks kolleeg Poltšak. <clears throat> aitäh, proua asepresident, teen lühidalt, tahaksin öelda seda, et mina toetasin Kelleri raportit, aga mitte niivõrd kohustuslikke kvoote. see on täpselt nii nagu piiblis, ei ole ühtegi mm, tegevust, mis on ette nähtud, me peame kuidas me saame rääkida solidaarsusest Euroopas, kui me ei toeta seda raportit? solidaarsus tähendab seda, et me aitame Itaaliat, aitame Kreekat, me võime kvootide küsimuses olla erinevatel seisukohtadel, aga liikmesriigid peavad jõudma kokkuleppele omavahel kui ollakse selle raporti vastu, siis ma ei usu, et oleks võimalik öelda, et samas sa oled Euroopa solidaarsuse poolt aitäh, kolleeg Boltšak ja nüüd minutiks proua Kristina Morvai. természetesen nemmel szavaztam a jelentésre. jah, loomulikult ma ei hääletanud poolt, iseenesestmõistetavalt lõppes see istung ju niimoodi, et me ei saanud oma küsimustele mingeid vastuseid kas Ungari peaks kinni pidama Schengeni lepingust, äh, Iiri lepingust, kas ta peaks Euroopa Liidu välispiire kaitsma või ei, millest me räägime? me muudkui rääkisime sellest, et muudkui kavatseme vastu võtta erinevatel põhjustel väga suurt kogust põgenikke ja muidugi Euroopa Parlament vaatab asjale läbi sõrmed, sest Euroopa Parlamendi saadikutel olukord ju ei muutu. Teie saavad täpselt samasugust palka, nende elutingimused ei halvene, nad elavad ka tulevikus luksushotellides. aga teie, saadikud, te ei ela ju koos eh, migrantidega, teie lastel on väga lihtne ja kui teile ei meeldi, et teie lapsed käivad koolis migrantide lastega, siis te saadate oma lapsed erakoolidesse, vaat nii on sellega lood. järgmiseks saab kolleeg Žambatski, palun. aitäh, proua asepresident, mina olen siduvate kvootide vastu ja seda seetõttu, et minnakse vastuollu liikmesriikide suveräänsusega, kellele peab jääma õigus kontrollida oma piire ning äh, olen vastu ka seetõttu, et äh, liikmesriikides on elustandard väga erinev. üks elustandard on Ungari, Poolas, teine Saksamaal, Rootsis, kas iseenesest ei ole juba pagulaste diskrimineerimine? ja pealegi, kes on seaduslik sisserändaja, kes on pagulane. meil ei ole selle kohta selgeid definitsioone ning äh, kuni olukord on selline, ei ole võimalik kohaldada ka siduvaid kvoote. meil tuleb vastu võtta ju sadu miljoneid äh, lõpuks, kokkuvõttes äh, seisame silmitsi kaosega ka Schengeni leping on osutunud mittetoimivaks, nii nagu Dublini määrus. Bill Everidge, minut palun aitäh, ma hääletasin selliste meetmete vastu, mis äh, avavad laialt ukse äh, pagulastele Euroopasse, ükskõik kust nad ka ei tuleks et meil on ähm, selline varjupaigapoliitika, mis jätab liikmesriigid ilma oma suveräänsusest, võimalusest äh, teha vahet nende vahel, kes on tõesti ohus ja vajavad varjupaika või kes lihtsalt jõuavad äh, meie uksele. meil on vaja koheselt reageerida sellele tõsisele probleemile. tuleb tegeleda tegelike probleemidega selle asemel, et öelda, et jah, olukord on raske, avame lihtsalt uksed need, kes on nii kirglikult täna rääkinud sellest, et tuleb kõigile avada uksed, nad võiksid kuulata Bob Geldofi ehm, laule ja seisukohti. nii et ehm, tuleb ehm, tõesti eeskuju näidata ja siis võetakse meid ka tõsiselt. Anna Zaborsk, proua Anna Zaborska, minut palun. Äh, suur aitäh, proua juhataja. a podporujem princíp spravodlivej solidarity kui me räägime õiglasest solidaarsusest liikmesriikide vahel selleks, et eh, pagulaskriisi lahendada, siis ma rõhutan, et tagasi tuleks suunata need migrandid koduriiki, kelle eh, elu ei ohusta sõda. praegusel ajal on prioriteet sellele, et päästa inimesed eh, kes on sattunud ohtu. mina ei toeta äh, migrantide arvu maksimaalset suurendamist, ma saan aga aru, et me peame nägema asju realistlikult äh, ja me peaksime asja tegelikult analüüsima selleks, et siis alles otsuseid vastu võtta. meil on olulist maksi-, leida adekvaatne mehhanism, sellepärast jäin erapooletuks. järgmisena annan sõna kolleeg Mamikinisele. suur aitäh! head kolleegid, mina hääletasin selle väga olulise raporti poolt ja selgitan, miks. pagulaste teema puudutab ühiseid väärtusi, see puudutab solidaarsust ja mul on häbi näha, et kolleegid minu koduriigist keda on valitud erinevate fraktsioonide poolt, on hääletanud selle raporti vastu, me oleme uus liikmesriik ja me ei saa mitte ainult võtta vastu Euroopa Liidu eelarvevahendeid. kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist sai meie riik kolmkümmend neli miljonit eurot seoses äh, pagulaste teemaga ja kakskümmend üheksa miljonit saadakse veel juurde, seepärast mul on häbi, et me oleme valmis võtma Euroopa Liidu raha, aga samal ajal ei taha me üles näidata solidaarsust inimestele, kes on dramaatilises olukorras. Euroopa Liit ei saa eksisteerida äh, selle ajal jäädes äh, mitte midagi tehes, aitäh. aitäh, järgmisena kolleeg Harkin, palun suur tänu, president, mul oli väga hea meel seda raportit täna toetada siin tehakse ettepanek neljakümne tuhande pagulase ümberjaotamiseks teistesse liikmesriikidesse. tegemist on väga vajaliku kiireloomulise reaktsiooniga ja see on ajutine lahendus ja ainult varjupaiga taotlejad, kellel on vaja rahvusvahelist äh, kaitset, äh, kvalifitseerivad. ma olen nõus sellega, mida asepresident Timmermans ütles. tegemist on olulise hetkega Euroopa ajaloos ja nii nagu tema, on mul hea meel näha äh, Äh, suurt reaktsiooni tavakodanike osast, kes tahavad aidata äh, kõikvõimalikul moel. ma olen saanud väga palju e-kirju iirlastest, kes pakuvad äh, tube oma kodudes, eluaset, igasugust tüüpi ja seetõttu on mul uhke olla iirlane ja eurooplane, kui ma näen neid vastuvõtva inimesi ma toetan paavsti ettepanekut, et iga kogukond peaks võtma vastu ühe perekonna äh, sellega õnnestuks neid integreerida piirkon-, igasse kogukonda, aitäh. aitäh, kolleeg Wolf, palun. suur tänu, president, taas kord täna Euroopa Liit on te-, astunud täiendava sammu selleks, et lõmastada rahvusriike ja nende võimekust valida valitsusi, kes saavad teha sõltumatuid otsuseid teemadel, mis on nii olulised kui ränne, sisseränne ja varjupaik. ettepanekud, mis meie kojale esitati, mitte ainult ei räägi Euroopa Liidu teemadest, aga neil on ka jultumatust öelda, et Euroopa Liit saab muuta rahvusvahelist seadust me laiendame varjupaiga mõistet äh, selleks, et kaasata kõiki, kes on vaesed, ükskõik millisest riigist, seda tehes anname maailmale sõnumi, et me oleme valmis vastu võtma kõiki Aafrikast, Lähis-Idast või Aasiast, kes ei ole tõeline äh, pagulane, aga kes tahab lihtsalt tulla siia tööle. inimesed, kes näevad, et nende palk väheneb, nende töökohad liiguvad mujale, vaesed, kodutud inimesed, kellel ei ole Euroopas häält, on need, kes ka-, kannatavad äh, selle koja äh, jultumuste tõttu, aitäh! aitäh, kolleeg Wulf! ja selle hääletusselgituse viimase sõna on kolleeg Ärnatil. kas koda on kaotanud äh, mõistuse kakskümmend viis kuni kolmkümmend äh, tuhat põgenikku erinevatest riikidest, me julgustame neid äh, ohtlikel hetke anname need inimesed salakaubitsejate küüsi, nad peavad Euroopasse reisima sellisel äh, kahetsusväärsel viisil ja oma elu ohtu seadma. me peame mõtlema, enne kui me tegutseme. me peame mõtlema humanitaarkriisile me ei tohi jääda unes kõndima ja põhjustada inimeste surmi, mida meil on võimalik ennetada. ma olen valmis andma oma osa, aga kuus rikast äh, laheriiki ei ole vastu võtnud mitte ühtegi Süüria pagulast. me peame julgustama neid täitma oma rolli ja maailm ei piirdu ainult Euroopaga ja me peame sellise suhtumisega ühele poole saama, aitäh! suur aitäh, kolleeg Arnold ja nüüd me oleme Kelleri äh, raporti kohta hääletuse selgitused lõpetanud ja jõuame Kerstin Westfaali raportini, mis puudutab Euroopa Liidu poliitika linnamõõdet ja ma tahaksin teile öelda, et see on viimane raport, mille puhul saab see hääletuse selgitusi anda, siin on seitse soovijat, aga siis me peame lõpetama selleks, et saaksime siin saalis, saaks ette valmistada õhtupoolset istungit. suur tänu suur tänu. seitsekümmend viis protsenti Euroopa kodanikest elab linnades, kaks kolmandikku meie SKT-st toodetakse seal ja seal asuvad kõige suuremad väljakutsed meie igapäevases elus samuti. takistused töökohtade loomisel, sotsiaalne tõrjutus, saaste ja kliimamuutused aga majandustegevuse juhtijatena, innovatsiooni tagajatena paiknevad ka lahendused nendele väljakutsetele just linnades. Euroopa Liit on juba teinud suur, suurepärast tööd linnapiirkondade arendamisel, eriti minu piirkonnas, linnades nagu Birmingham, Coventry ja nii edasi on kõik sellised piirkonnad, kus Euroopa Liit on panustanud nende majanduskasvu, aga samas on meil vaja paika panna ka see, et meil ei ole piisavat koordineerimist linnapoliitika osas nii horisontaalsel kui vertikaalsel tasandil. sellepärast ma toetasin Westfali raportit ja ma julgustan komisjoni tagama, et linnad äh, oleks palju enam kaasatud kogu Euroopa poliitika kujundamise tsüklisega ja linna äh, agenda peab olema Euroopa kaks tuhat kakskümmend keskmes. aitäh, kolleeg Kill ja nüüd kolleeg Boltšak. suur tänu, president. mul oli väga hea meel toetada seda raportit me oleme rääkinud sellest, kas Euroopa Liidu tasand on õige koht, kus äh, linnade liikuvust, linnade mõõdet arutada. kas linna mõõde on osa Euroopa Liidu pädevusest? kindlasti. paljud eurooplased elavad linnades ja suunduvad linnade poole, enamus eurooplasi elab tulevikus linnades. selles olukorras pea, kui Euroopa Liit ei sekku linna mõõtmes, siis oleks äh, ambitsioonide äh, puudumine tuleviku suhtes. ma usun, et need, kes seda raportit ei toetanud, peavad selle üle järele mõtlema sest äh, linnamõõde on osa Euroopa Liidu poliitikast, aitäh! aitäh, kolleeg Boltšak ja nüüd palun kolleeg Makovei. suur tänu, president! Euroopa Liidul on otsene mõju äh, linnade arengule ja linnapoliitika on liikmesriikide eesmärgid, mis on seotud ka nutika majanduskasva, kasvuga, mis on keskkonnasõbralik ja mitmekesine ja ka salliv. see ambitsioon paneb Euroopa olukorda, kus on vaja konsolideerida linnade areng ning linna mõõde peab olema Euroopa Liidu tasandi poliitika keskmes ja see peaks muutma vahendite kasutamist kohalikul tasandil ning otsused peaksid olema tehtud kohalikul tasandil. mina toetan seda põhimõtet, et meil oleks funktsionaalsed äh, linnapiirkonnad, funktsionaalsed äh, piirkonnad, linnad, liikmesriigid ja komisjon, kõik peaksid panustama selleks, et linnadega seonduvat poliitikat edendada, arvestades kohalikke soove, sest kohalikud kogukonnad on eelkõige need, kes teavad, mida neil vaja on ja meil on vaja toetada kodanikke täna, et toetada linne tulevikus. kolleeg Paltso, palun. härra juhataja, tänan, et te mulle sõna andsite. minu arvates on põhjendatud, et parlament räägiks raportist, mille puhul on jutust Euroopa poliitika linnamõõtmes, mõõtest. see on väga oluline, sest et enamik Euroopa Liidu kodanikke elab linnades. kahjuks ei ole viimasel ajal märgata positiivseid arenguid ja paljudes riikides ei ela enam äh, inimesed maapiirkondades, sest nad ei saa seal enam elada, äh, sellepärast et seal ei eksisteeri enam toimivat põllumajandust selles mõttes on väga oluline, et regionaalpoliitika valdkonnas sellest ka räägitakse, räägitakse sellest, mida tuleks teha linnamõõtme osas. miks mina äh, jäin erapooletuks, põhjus oli selles, et siin oli üks lõige ja ja üks taane, kus rõhutatakse et tuleks luua mingi keskne asutus jälle Euroopa eh, Komisjoni juures, andke andeks, see tähendab järjekordset tsentraliseerimist, selle poolt ma olla ei saa. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Bogovitš. sellel linnamõõtme alast raportit ma toetasin, ma leian, et urbanismiga tuleb tegeleda äh, seda enam, et sellega tegelevad kui väga paljud asutused, institutsioonid ja ühingud, aga me peame sellega tegelema ka Euroopa Liidu tasemel. me kuulsime et, et viiskümmend kuni kaheksakümmend protsenti eh, Euroopa Liidu kodanikest elab linnades või isegi suurlinnades ja puudub pidevalt kokku äh, Äh, igasuguste probleemina nagu selle, nendesse linnadesse tööle saabujate ja lahkujatega, keskkonnaprobleemidega ja nii edasi. selles mõttes on väga olulik tagada linnade koos eksisteerimine keskkonnaga selleks, et eh, olla kestlikud, see tähendab ka seda, et eh, linnalähid eh, transpordialas head kogemust tuleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ka vahetada aitäh, kolleeg Bogovitš, kolleeg Kelly. aitäh, juhataja, hea meelega toetasin seda raportit äh, koos oma fraktsiooniga. tegemist on äh, Ehm, tõesti huvitav, huvitav äh, ja märkimisväärne oli teada saada, et enamus parlamendisaadikuid äh, oli raporti poolt, mis ei üllata, üle poole Euroopa Liidu elanikest äh, elab linnades isegi, ehm, isegi seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu elanikest ja seetõttu tuleb meil teha kõik selleks, et meie suurlinna elanikud ennast hästi tunneksid, et majandus areneks linnades, haridus, sportimisvõimalused peavad olema olemas meie eeskätt noortele ja kõikidele elanikele, töökohad täiskasvanutele ja puhas õhk loomulikult on ääretult oluline. me peame keskenduma transpordivõimalustele, kuidas võtta kasutusele rohkem elektriautosid, jalgrattaid, et vähendada heitkoguseid, ehk on väga palju, mida on võimalik ära teha. tegemist on väga olulise teemaga ja saab anda oma väga positiivse panuse Euroopas, aitäh! aitäh, kolleeg Kelly! ja nüüd kolleeg Mamikins. aitäh, juhataja, ka mina hääletasin selle raporti poolt, aga samas leian, et tegemist on väga õigeaegse äh, teemapüstitusega, kuna umbes seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu elanikest elab äh, linnades. linnad, suurlinnad on äh, väga erinevad, erineva kultuuriga, ähm, nendel on erinev kultuuripärand, erinev tööstuspärand, seda me näeme sadades ja sadades linnades Euroopas ning linnamõõdet tuleb tõepoolest koordineerida ka Euroopa Liidu tasandil. hetkel ei ole see veel kohustuslik, aga minu arvates on tegemist väga olulise küsimusega. ma usun, et meil peab olema ühine strateegia ning selle strateegia väljatöötamisel tuleb konsulteerida ka kohalike omavalitsustega, kõikide huvipooltega tundub, et siin on teatud tühik kohalike omavalitsuste ja eh, riigivalitsuste vahel ehk eh, rõhutan veel kord, et tegemist on olulise küsimusega. aitäh, kolleeg Maminkins ja viimasena saab sõna kolleeg Eferidž. aitäh, Euroopa Liidu linnapoliitika eh, eesmärgiks on mööda hiiluda liikmesriikidest, et suruda peale linnapoliitika regioonidele ma hoiatan teid selle eest, kui minnakse seda teed, siis olge valmis, et tekib positiivne diskrimineerimine eh, volikogu töötajate suhtes, ma hoiatan teid ummikute eest linnades, ma hoiatan teid selle eest, et jäätmemajanduse hinnad tõusevad, jäätmekäitluse hinnad tõusevad ja see kõik suurendab meie linnade kulusid me peame seisma koos West Midlandsi elanikega, et võidelda selle ebademokraatliku mõtte vastu, see kaugeneb veelgi demokraatiast, palun ühinege minuga ning võidelgem selle mõtte vastu, selle idee vastu. hea kolleeg Etheridge. suur aitäh, kolleeg Etheridge ja me oleme Vestfaali raporti kohta ka hääletusselgitused ära